La seduta è ripresa. Jätkame istungiga. Comunico lesi. Annan teada nüüd teise hääletusvooru tulemustest. Hääletanute arv 704. Valgeid või tühjaseks kuulutatud sedeleid 37 kuussada kuuskümmend seitse häält kokku. absoluutne häälte enamus kolmsada kolmkümmend neli, mida oli vaja. kandidaadid said järgmised tulemused. härra Kell- äh,, proua Keller, sada üheksateist häält. kolleeg Rego, nelikümmend kolm häält. onorevole Sassoli. härra Sassoli. kolmsada nelikümmend viis häält onorevole Zahradil centosessanta. kolleeg Zahradil sada kuuskümmend häält. L'onorevole Sassoli ha ottenuto la härra Sassoli sai absoluutse häälteenamuse. L'onorevole Sassoli è il nuovo presidente härra Sassoli on sellega uus Euroopa Parlamendi president. õnnitlen teid valimise puhul ja soovin kõike head järgnevaks ametiajaks ning kutsun teid üles parlamenti juhtima. saadikud, kolleegid, head sõbrad, institutsioonide esindajad, valitsuste esindajad, meie personal. Te mõistate, kui liigutatud ma olen praegu, kui pean üle võtma Euroopa Liidu Parlamendi presidendi koha. Teie valisite mind esindama institutsiooni, millel on kõige otsesem side kodanikega, keda me peame esindama ja kaitsma. peame alati silmas pidama, et meie vabadus sõltub otseselt äh, meie vastastikusest solidaarsusest ja õiglusest. ma tahaksin tänada president Antonio Tajanit tehtud töö eest. suure vaevanägemise eest pühendumuse eest, millega ta seda institutsiooni juhtis. tahaksin siinkohal tervitada samuti eh, parlamendisaadikuid, kes esindavad meist neljakümne kolme protsenti, see on hea tulemus, aga me tahame enamat. praegu pärast eh, pingelist valimiskampaaniat hakkab pihta meie valimis Äh, vali- äh,, ametiaeg, mis äh, tähendab seda, et me peame pingutama, et edasi minna sellest, mis on saavutatud. me peame arvestama valimistulemustega, tegemist on äh, tõsise ajaga, noorte töötus, äh, kliimamuutused, digirevolutsioon, uued tasakaalud maailmas. Need on need suured olulised küsimused, millega peame tegelema, meil on vaja uusi mõtteid, julgust ja suurt tarkust ning pealehakkamist. me peame lähtuma asutajaisade mõtetest, nemad oskasid alati kõrvale jätta vaenulikkuse ja sõjaaja ning suutsid kõrvale jätta äh, kõik koguvaenulikest selleks, et üles ehitada liit, mis põhineks äh, õiglusel ning õigustel. me näeme, et see projekt on hätta äh, sattunud, tekkinud on konfliktid ja lõhed. ning sellest kõigest on väga kahju. kodanikud on aga näidanud, et nad siiski usuvad veel sellesse täiesti erakordsesse projekti mis ainsana on suuteline leidma vastuseid ülemaailmsetele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. me peame suutma taaskäivitada integratsiooniprotsessi, peame muutma oma liitu ja muutma ta suutlikuks paremini vastama meie kodanike vajadustele, muredele ning leidma lahendusi nende hädadele. meie põhivabaduste, eh, solidaarsuse, õiguste, vabaduse kaitse on miski, mille nimel me peame töötama iga päev. head kolleegid, me peame ka tihedamini silmas pidama seda, millised vajadused on maailma, kus me elame ning millised äh, õigused ja vabadused peavad olema neil, keda me juhime. idast ja läänest, lõunast ja põhjast peavad kõik mõistma, et me oleme erinevad, mitte kuskil ei teha, tehta midagi ilmtingimata paremini, vaid lihtsalt teistmoodi. ja Euroopa Liidus me peame uhkust tundma oma erinevuste üle, me peame seda tunnistama. kõigile peab olema selge, et mitte ükski valitsus ei tohi tappa. see ei ole iseenesestmõistetav. me peame väärtustama oma tegevust. mitte keegi ei tohi Euroopa Liidus oma vastaste suud sulgeda. meie teeme oma valikuid vabade valimiste demokraatia alusel. mitte kedagi ei tohi süüdi mõista oma usu, poliitiliste veendumuste või filosoofiliste arvamuste põhjal. meie noored peavad saama reisida, õppida, armastada ilma piiranguteta. mitte kedagi Euroopas ei tohi häbistada oma seksuaalse kuuluvuse pärast. Euroopas peab sotsiaalne kaitse äh, olema osaks meie identiteedist. meie majandusmudel, äh, sotsiaal, äh, turumajandus vajab hoogustamist, meie majandused peavad tähendama kasvu, sotsiaalset kaitset, keskkonnasõbralikkust. meil on vaja vajalikke vahendeid selleks, et vaesusest võitu saada, noortele võimalusi pakkuda, leida kestlikke lahendusi. me peame tugevdama lähenemisprotsessi oma regioonide ning territooriumide vahel. digirevolutsioon on tingimas sügavaid muudatusi meile eluviisis, tarbimistavades. meil on vaja reegleid, mis arvestaksid tehnoloogiliste arengutega, toetaksid ettevõtete arengut kliimamuutused toovad endaga kaasa ka tohutuid uusi ohte, mis on ilmselgeks saanud. peame investeerima puhtasse tehnoloogiasse, peame leidma lahendusi tuhandetele noortele, kes meelt avaldavad ning siinsamas kojas peame me silmas pidama ka, ei tohi unustada seda, et teist planeeti meil ei ole. peame töötama ka selle nimel, et saavutada suurem sugudevaheline tasakaal, naiste õiguste kaitse, seda nii sotsiaalses, majanduslikus, poliitilistes aspektides. daamid ja härrad, see on meie võimalus äh, korda luua maailmas, kus reegleid ei ole. meie saame siin aidata kaasa kõik see, mis on juhtunud, ei ole niisama juhtunud. Euroopa Liit ei ole juhus ajaloos. mina olen mehe poeg, kes ka kahekümne aastaselt võitles teiste eurooplaste vastu. ja ma olen ema poeg, kes kahekümne aastaselt pidi oma kodust lahkuma ning ta leidis varjupaika teiste perede juurest see on kindlasti niimoodi olnud ka paljudes teie endi peredes. kui me oma lood kokku paneme ning äh, neist räägime, siis me teame, et me ei ole ajaloo juhuse pojad. vaid meie põnev minevik on valulik di sophia ernst schll või siis äh, Hans Scholli ajalugu. soov õigluse järele ja samuti järgides vendluse soovi, miskit, äh, mida me näeme iga kord kui me lähtume oma südametunnistusest. me ei ole juhus ajaloos, vaid me oleme nende lapsed ja lapselapsed, kes leidsid äh, vastumõju äh, natsionalismile ja võõrandumisele. kui me oleme eurooplased, siis äh, ka seetõttu, et me armastame kõik oma maad aga on tekkinud ka ideoloogia, mis on viiruslik ja mis võib viia konfliktideni. me vajame visiooni tulevikuks ja selleks on meil tarvis ka poliitikat. meil on tarvis Euroopa erakondi, kes on üha tugevamad ja üha demokraatlikumad. aga samas on meil tarvis ka uusi vahendeid, sest praegustest alati ei piisa. me peame tugevdama neid menetlusi, mis aitavad Euroopa Parlamendil seista ka demokraatlike väärtuste eest. Euroopa äh, kaitseb oma institutsioone, nad ei ole küll täiuslikud, aga nad on aidanud äh, tagada meie iseseisvuse. oma institutsiooniga peaksime suutma pakkuda vastuse kõigile neile, kes tahavad meid lõhestada. parlament on ka Euroopa kodanike sõltumatuse garant ja äh, kodanikud soovivad, et nende enda saatus oleks nende kätes. ja selles kojas koos oma kolleegidega kasutades kõiki kogemusi, mis meil ühiselt on. siin on ka palju uusi liikmeid, keda ma tervitan meie ridades. ma olen tutvunud teie paljude elulugudega ja ma olen kindel, et meil on vägagi positiivne esindatus. kuuskümmend kolm protsenti parlamendi esindajatest on esimest korda liikmed Ähm, paljud nendest on pühendunud teemadele nagu sotsiaaltöö, äh, nad on väga heade oskustega professionaalid ja paljud neist soovivad ka kaitsta inimesi erinevates valdkondades. on ka üks uus nähtus, millega me peame toime tulema, nimelt ränne. ja seni on olnud, et mil iganes midagi läheb valesti, on olnud see valitsuste jaoks ootamatu ja me peame alustama justkui nullist, aga praegune parlament on leidnud, et on käes aeg arutada ka Dublini äh, konventsiooni reformi. ja suur äh, enamus on selle ettepanekuga nõus. see on miski, mida me peame andma Euroopa kodanikele, sest kodanikud soovivad rohkem solidaarsust liikmesriikide vahel ja oleme seda võlgu ka vaesematele inimestele ja ma peame ka ütlema nõukogule, et sellega tegelemine on nüüd teie kätest, ei saa seda edasi lükata. me soovime, et ka kodanikud usaldaksid institutsioone, mitte ei küsiks iga kord äh, hädaolukorras, et kus on nüüd Euroopa. me peame eemale liikuma isekusest ja nõukogu ja teised institutsioonid peavad reageerima julgemalt noorte soovidele, kes nõuavad ka seda, et me lõpuks ärkaksime üles ja päästaksime oma planeedi. ja nende poole pöördudes ma võin öelda, et võite eh, toetuda sellele uuele parlamendi koosseisule ja aidake meid, aidake meid olla julgemad kliimamuutuste vastases võitluses tahan ka öelda nõukogule ja liikmesriikidele, et me oleme valmis tegema igati teiega koostööd, samamoodi ka Euroopa Komisjoniga ja tema presidendiga. Euroopa peab heitma uue pilgu ka Euroopa ülesehitusele. kakskümmend kaheksa riiki moodustavad Euroopa Liidu ja teevad selle suureks. riigid ulatuvad suurtest kuni väikesteni ja neil on igalühel oma iseloom ja me oleme ühiselt liikunud pika tee. kultuurid, keeled, kirjandus on meie pärand, meie ainulaadne pärand ja see väärib austust. ja alati, kui ma külastan liikmesriike ja kuulen nende hümni, vaatan nende lippe, siis äh, mõtlen kõigele sellele ja tahaksin ka tunnustust avaldada Ühendkuningriigi saadikutele, olenemata sellest, millised on nende vaated Brexiti kohta. ja äh, austades Briti rahva poolt tehtud valikut, mm, on tegemist poliitilise üleminekuga mis peab toimuma mõistlikult ja pidades omavahel dialoogi ja järgides reegleid. tahaksin ka äh, tunnustada kõiki Euroopa äh, riike, kes on taotlenud äh, Euroopa Liidu liikmesust. me kõik mõistame, kui ihaldusväärne on olla Euroopa Liidu liikmesriik Äh, see protsess äh, jätkub ja Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud äh, rahulolu seni saavutatud tulemuste üle ja samuti tunnustus kõikidele parlamendi administratsiooni töötajatele. ja me oleme öelnud, et soovime, et Euroopa Parlament oleks Euroopa demokraatia kodu, seetõttu vajame reformi, läbipaistvust, innovatsiooni väga palju on juba ka saavutatud, sealhulgas eelarve osas, aga uus parlamendi koosseis peab oma jõupingutusi veelgi suurendama. meil on tarvis tugevamat dialoogi liikmete ja administratsiooni vahel. kolleegid, Euroopal on endiselt palju öelda ja kui me teeme seda ühel häälel ja teenides oma kodanikke, kui me kuulame nende hirmu ja isegi ähm, viha, äh, siis ma olen kindel, et äh, me kõik suudame anda parima panuse sellesse, et Euroopat paremaks muuta. ja teeme seda südamega ja ambitsioonikalt, suur aitäh! suur aitäh teile, nüüd äh, alustame kohe siis tööga. kui nüüd äh, fraktsioonide esimehed soovivad omalt poolt kommentaare teha, siis praegu on selleks õige hetk. sehr geehrter herr präsident im namen der europäischen volkspartei! lugupeetud president äh, Kristlike Demokraatide poolt, äh, õnnitlen teid äh, valimiste puhul ja lootma koostööle ja kakssada üks miljonit inimest osales Euroopa valimistel. see on suur demokraatia pidu ja me peame täitma oma mandaati saadikutena, kes on valitud. me peame töötama nende inimeste soovide nimel. Te olete äh, võtnud äh, endale suure vastutuse, Euroopa Rahvapartei soovib teile kaheks pooleks aastaks igati edu ja võite loota meie toetusele. veel kord õnnitlused. suur aitäh, härra Weber. Äh, proua Garcia Perez, Iraatse, palun. Gracias lugupeetud president, suur aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel ma tänan kõigepealt president Sassoolit selle eest, et ta võtab enda kanda need uued ülesanded. meie arvates ei ole parlamendisaadikul suuremat äh, au kui juhatada kodanike suveräänsust esindava institutsiooni tööd. meie siin esindame mehi ja naisi kes tahavad üles ehitada parema Euroopa. meie ülesandeks on leida võimalus rahuldada kodanike ootused ning taastada lootus Euroopa projekti. meil on ees viis tööaastat, nende jooksul peame tegema koostööd sest koos on meil võimalik Euroopa projekti tugevdada, tagada, et Euroopa kuulub kodanikele ning Euroopas austatakse õigusi ja põhiväärtusi, et Euroopa on õiglane ja tagab õigluse. Te võite loota tõhusale koostööle Sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga sest teie saatus on ka Euroopa Koja ja Euroopa Liidu projekti saatus. palun, härra Šolos domnule președinte doresc să vă felicit în primul rând pentru. lugupeetud president kõigepealt lubage ennast õnnitleda sest teid on täna valitud euroopa parlamendi presidendiks. ma olen täiesti kindel ma usun täiesti sellesse ja nägime seda ka eile et meie koostöö kujuneb edukaks Euroopa Parlamendi valimistest osa võtta sel aastal näitab selgelt ka seda, et Euroopa kodanikud tegelikult usuvad Euroopa Liidu projekti, paljud neist usuvad sellesse ja see mandaat, mis meile valimistel anti, seda tuleb austada. meie läbirääkimised ja need läbirääkimised, mis toimusid ülemkogus, näitavad seda, et me peame käituma pragmaatiliselt, sest ainult nii on meil võimalik uuendada Euroopa projekti kuid need uuendused ei tule mitte ülemkogust ega nõukogust või komisjonist, vaid need saavadki tulla ainult parlamendist, sest meie siin esindame kodanikke ja seetõttu just meie peame need muudatused endaga kaasa tooma. meie fraktsioon Renew Europe või UNM Euroopa on valmis osa võtma kõigist neist diskussioonidest ja me teeme ettepaneku kõigile teistele partneritele korraldada Euroopa tulevikukonverents, sest seal saaksime me mõelda sellele, millised on meie suhted Euroopa kodanike ja teiste institutsioonidega, kuidas tuua Euroopa kodanikule lähemale. me peame tegema otsuseid ja meie siin otsustame seda, millised isikud valitakse ametikohtadele, kuid ennekõike tuleb meil tagada, et tehtaks seda, mida tahavad kodanikud. Need oleksid olulised sammud, mida astuda ja seda me tegelikult ju olemegi teinud. me oleme seda tööd teinud, oleme seda teinud ühiselt, sellepärast et meil on vaja tuua kaasa olulised muudatused, millest me oleme siiamaani rääkinud. ja need muudatused peavad kajastama ka meie suhted kodanikega, aitäh! aitäh, härra Soolas, proua Keller! Um, suur tänu, lugupeetud president, ma õnnitlen teid ametisse valimise puhul, me jääme ootama tõhusat koostööd teiega. me arvame, et Euroopa Parlament ja see, mida parlament teeb, on meie jaoks väga oluline diskussiooni teema. praegu oleme me rääkinud sellest, kuidas Euroopa Parlamendi õigusi suurendada, sest nii suurendame me ka kodanike õigusi, kuid praegu on selline seisukoht sattunud ohtu, nagu te kõik hästi teate. Te, me peame olema kindlad, et me ei loobu sellest tahtmisest, et me ka edaspidi nõuame suuremat suuremat demokraatiat. see on väga raske ülesanne, me ei saa sellest loobuda ja peame tegema jätkuvat äh, koostööd samuti peame me toetama seda, et komisjoni president peaks ikkagi olema tippkandidaat, nõndanimetatud äh, spitsenkandidaat. me peame võitlema Euroopa Parlamendina ühtselt, äh, sest meie ülesanne on edendada demokraatlikke väärtusi ja samuti peab Euroopa Parlament sisemiselt olema läbipaistvam seetõttu ma palun teid, härra president, meeles pidada neid resolutsioone, mille võtsime vastu eelmise mandaadi ajal, mida teha seksuaalse ahistamisega, kuidas seda ära hoida, sest see probleem on kahjuks olemas ka Euroopa Parlamendi siseselt. seetõttu panen teile südamele võtta neid resolutsioone tõsiselt, sest paber kannatab kõike, aga ohvrid ei peaks lõputult kannatama. ja veel üks asi meie oleme siin täna Roheliste fraktsioonina, kuid meie hulgas ei ole ühte saadikut, kes kahjuks ei saanud äh, täna tulla, sellepärast et tema liikmesriik ei esitanud äh, teda Euroopa Parlamendi saadikuks, kuigi ta tegelikult selleks valiti. ja hoolimata sellest, et ta valiti, ei ole teda täna siin, sest teda ei saadetud siia ja me palume Oriol Junquerase juhtumit vaadata ja taastada tema kui parlamendisaadiku õigused. aitäh ja palun äh, kolleeg Tsanni. suur aitäh, härra president. nüüd on teil au juhtida meie koda, meie institutsiooni keerukal ajal, mil on eh, tõsiseid eh, probleeme institutsiooni kodanike vahel, sellepärast me ei suuda eh, muuta kuidagi institutsioone kodanikele lähedasteks ma hindasin väga seda, mis ütlesite oma kõnes. ja nõustun äh, paljuski teiega. muuhulgas sellega, et meie koda peab olema demokraatia koda, rääkisite vähemuste õigustest, samuti erinevate ideede ja mõtete respekteerimisest. nõustun täiesti sellega ja idee äh, fraktsioon nõustub selle kõigega, on valmis koostööd tegema aga mõned päevad tagasi rääkisite ka saniteerist, mis takistab mõningatel fraktsioonidel ja erakondadel siin eh, teatud ametikohti täitmast. ometigi demokraatlike põhimõtete kohaselt oleks need õigused neil fraktsioonidel olnud. ma loodan, et te, te ei jäta oma sõnade juurde ja sellele järgnevad teod kui tõepoolest tahate muuta meie koja demokraatiakojaks, kui tahate arvestada Euroopa kodanike tahtega, kes muuhulgas hääletasid ka meie fraktsiooni nimel, kui tahate konstruktiivset lähenemist, siis palun toetage ka meie kandidaati, sellepärast et ka vähemusel on õigus esindatusele ning õigus oma ideid kaitsta siin. palju edu ja loodan, et sõnadele järgnevad teod, vastasel juhul ei saa me rääkida demokraatlikust kojast, vaid kojast, kus austatakse erinevaid mõtteid ja ideid e, ning koha, kojast, kus e, toetatakse muutusi, mida meie kodanikud nõuavad. suur aitäh, härra Tsanni! härra Fito, palun! aitäh, ka mina tahaksin konservatiivide ja reformistide nimel soovida teile palju edu. me tunneme üksteist ja saame igati toetada teid. meie eh, seisukohad on väga selged. meie fraktsioon eh, omab erinevaid eh, vaateid paljudes küsimustes, mida siin kojas käsitletakse aga me peame olema osaliseks, parlament peab olema osaliseks suurte küsimuste lahendamisel. ilmselt peaksime teistsugust meetodit kasutama, mitte kokkuleppeid, mis sõlmitakse kuskil mujal. me seda ei taha. me tahame, et meie suudaksime midagi muuta. ja see tähendab seda, et me peame ise oma tööd ümber korraldama organisatoorselt ning samuti vaatama, milline on meie roll liikmesriikides, kuidas me saaksime kõige paremini suuri küsimusi arutada siin. kindlasti panustame ja meie panus saab olema selline, mis aitab tasakaalustada olukorda ning mille alusel oleks võimalik muuta täielikult praegust Euroopat. palju edu edasiseks tööks! suur aitäh ja palun kolleeg Schildemann! herr präsident und auch meinerseits. suur tänu ja ka minu poolt äh, õnnitlused teile valimise puhul. Te mainisite oma kõnes mitmeid suuri poliitilisi äh, projekte, milles äh, ka vasakpoolsed saavad osaleda, näiteks Dublini süsteemi reform või Euroopa kodanike õiguste tugevdamine, tööandjate, töövõtjate õiguste tugevdamine. meil on ühine demokraatlik baas ja meie soovime, et me teeksime koostööd läbipaistvalt ja et austataks ka väiksemate fraktsioonide demokraatlikke õigusi, nii et see on meie palve ja soov teile tulevases koostöös, et te lähtuksite nendest põhimõtetest, siis me saame töötada progressiivsete projektide kallal ja rõhutada Euroopa Liitu kui demokraatlikku protsessi ja progressil põhinevat liitu. suur aitäh kõikidele fraktsioonide esimeestele sõnavõttude eest. ja nüüd läheme ikkagi e-, e-, edasi fraktsioonide loomisega, nagu ikka ametiaja alguses. ja nüüd on loodud järgmised fraktsioonid, Euroopa Rahvapartei, sada kaheksakümmend kaks saadikut, sotsialistide, demokraatide, progressiivne liit, sada viiskümmend neli liiget uuenev Euroopa, äh, äh, Roheliste Liit seitsekümmend neli liiget, äh, Demokraatia Liit kuuskümmend kaks, Reformistide Konservatiivide kuuskümmend kaks liiget, Ühinenud Vasakpoolsed ning Rohelised nelikümmend üks liiget ning viiskümmend seitse liiget ei ole fraktsioonilise kuuluvusega praegu poliitiliste fraktsioonide loomine vastavalt artikli kolmkümmend kolm lõige viis ähm, läheb sisse ka meie protokolli. Läheme edasi töökorraga, päevakord kiideti heaks kolmekümnendal juunil esimeste konverentsil artiklist viiskümmend seitse kohaselt, see on teile ka laiali jagatud, kuna me ei ole muudatuste kohta soove saanud, siis on sellega päevakord heaks kiidetud. Läheme edasi esimese hääletusega. alaliste komisjonide koosseis, te olete tuttavad ettepanekuga, tõstke käsi, kes on nõus. kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud e nüüd peame edasi minema asepresidentide valimisega Euroopa Parlamendi jaoks. kandidaate sai esitada kuni neliteist neljakümne viieni ning hääletamine hakkab pihta viisteist nelikümmend viis. kandidaat tüdest tuli teada anda sekretäriaadile büroos sada üks Louis Wise'i hoones. sellega on istung peatatud ning jätkame kell kolm. viisteist nelikümmend viis. aitäh teile. Bene. unde putem.